Good afternoon, ladies and gentlemen. tere pärastlõunast, daamid ja härrad. tere tulemast tööhõivekomisjoni koosolekule täna ja palun alustame. pange klapid pähe, tahaksin alustada meie koosolekuga. I would like to welcome you, I will be the chair for today ma tervitan teid, mina juhin täna seda koosolekut. I start If I uh, take a look on the draft agenda. ja kui vaadata päevakorra projekti, siis esimene punkt peaks olema päevakorra vastuvõtmine ja selle võib ehk muudatusteta vastu võtta. teine punkt, keelerežiim, võimalik on kasutada kahtekümmet ametlikku keelt, erandiks on aga malta keel malta keeles täna töötada ei saa. Welcome Another announcement uh.... veel üks lühike teadaanne. nimelt annan teada, et ETF-i lõunal on kahekümne viies aastapäev, see toimub siis kahekümne esimesel novembril, taas kord lõuna ajal ning nüüd läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, ülevaade kolmapoolsetest läbirääkimistest ja kui ma ei eksi, siis proua Radka Maksova saab äh, sõna. on nõnda, jah, väga hea. kõigepealt siis teadaanne teilt, proua Maksova um milí kolegové, milé kolegyně. suur tänu, daamid ja härrad, kolleegid. ma annaksin teile kõige värskema info esimese ja teise äh, kolmepoolsete läbirääkimiste vooru kohta, mis puudutab sõidukijuhtide lähetamist ja asjakohast direktiivi. esimene läbirääkimiste voor toimus esimesel oktoobril ja tegemist oli ühise kolmepoolse läbirääkimiste vooruga kõikide kolme äh, ettepaneku kohal, poliitiliselt ongi need kolm faili äh, tihedalt seotud. meie ja nõukogu leppisime kokku, et me teeme koostööd ja leiame kokkuleppe nii kiiresti kui võimalik, kui võimalik, siis juba Soome eesistumise ajal, samuti leppisime kokku töömeetodites ja põhimõttes, et milleski pole kokku lepitud, kuni kõiges on kokku lepitud samuti leppisime kokku tehniliste koosolekute kuupäevades ja jätkudialoogide ajas, neljandas, viiendas novembris, see toimus e siis eelmisel nädalal ja ühtlasi Strasbourgis kahekümne viies, kahekümne kuues november. teine kolmepoolsete läbirääkimiste voor toimus eelmisel nädalal. ja pärast tehnilisi koosolekuid pakkus Soome eesistujana välja kompromissettepanekud sellistes küsimustes, kus parlament ja nõukogu omavad sarnaseid poliitilisi eesmärke, aga kus sõnastuses või lähenemises oli teatud erisusi ning me oleme järgnevates valdkondades saavutanud suurt edu, esiteks tööaja kontroll, sõidukijuhtide tööaja kontroll. selles konkreetses valdkonnas on vaja täpsustada mitut tehnilist asja, aga põhimõtteliselt oleme kokku leppinud teiseks infosüsteemid äh, IRU ja IMI, me oleme nõus kompromissi suunaga, aga taaskord tuleb täpsustada vahetu juurdepääsu küsimust teatud andmetele, näiteks äh, riskireitingute andmed. kolmandaks, esialgselt lepiti kokku lähetusdeklaratsiooni osas, võttes arvesse seda, et tuleb täpsustada, kuidas saab tuvastada sõidukijuhtide isikut, et ei oleks identiteedipettust. sotsiaalkindlustusnumbri järgi tuvastamine on üks variant ähm, seda teha, aga kõikidel riikidel sellist numbrit kasutuses ei ole, ehk siis me hakkame mõtlema, et missugusel viisil oleks võimalik sõidukijuhte millegi kaudu tuvastada, mis oleks meil kõigil ühine siiski samuti kolmandate riikide küsimus on taas kord lahti, kuidas tagada meie ja kolmandate riikide ettevõtjate vahel õiglast konkurentsi. arutelu on väga huvitav, see arutelu jätkub, nõukogu pakkus välja kompromissi, Euroopa Parlament eh, tahaks selle kompromissi kallal täiendavat tööd ka veel teha. me rääkisime võimalusest kasutada siis Euroopa Liidu ühist lähenemist või kasutada täiendavalt kahepoolseid eh, koosolekuid. see küsimus on veel lahti. järgmine äh, arukas nõuete täitmise tagamine, aruandlus ja koolitus. me palusime, et eesistuja oleks natuke ambitsioonikam, et ta äh, pakuks välja omalt poolt ka mingeid dokumente, mis jõudsid meieni täna hommikul. suured poliitilised teemad tulevad kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal novembril kolmepoolsete voorul aruteluks, märkimisväärne on siis lähetus, kontsernisisesed liikumised, äh, kolmandate riikide küsimus, sõidukijuhtide tuvastamine ja arvan, et sellega võingi raportöörina praegu piirduda, aitäh. Thank you. aitäh. proua Maksova. Any... kas äh, kellelgi on küsimusi? härra Williams. Mrs Jongerius. And Miss Shaibi. Anyone else? kas keegi veel soovib sõna? selge. siis härra Velemus, palun. Thank you so much. suur aitäh ja ma tänan raportööri Äh, ülevaate eest, mul on lühike küsimus. see kõlab järgmiselt. võtmeinstrument lähetusreeglite äh, ärakasutamise vältimiseks äh, Lex Specialise osas saab olema teine nutika sõidumeeriku põlvkond, teise põlvkonna sõidumeerikud. ja küsimus on selles, kas need sõidumeerikud saab käima selleks, et tagada sõidukijuhtide õigused töö- ja puhkeaja osas, ehk siis mulle on ebaselge, kas see tehnoloogia saab olema valmis või ei saa. ja on ka eriarvamusi, mõned ütlevad, et see on valmis õigeks ajaks, teised ütlevad, et kindlasti mitte. selleks ajaks, kui direktiivi hakatakse siseriiklikku õigusesse üle võtma. ehk siis mu küsimus raportöörile oleks, et kas on kõige värskemat infot komisjonilt, mis tuleb ka pinnale kolmepoolsete läbirääkimiste käigus, aitäh! Mrs Junkeres. aitäh. kas me käsitleme sõidu- ja puhkeaega erinevalt, küsib proua Jongeerius, kas see on tõsi? minu päevakorrapunktis sellist asja ei ole, aga kui nõnda on, siis ma räägin hiljem sõidu- ja puhkeajast, aga mul on küsimus raportöörile selles küsimuses. nimelt üks parlamendi ettepanek seoses nõuete täitmise tagamisega oli järgmine. Uh, teatud info üleslaadimine selleks, et uh, oleks võimalik kontrollida, kas um, um, palgadokumentide üleslaadimine, uh, kas, kas selle teemaga on ka tegeletud ma leian, et see on endiselt hea mõte, et see kõik oleks kõigile kättesaadav. et interneti kaudu oleks palga maksmise kohta käivad dokumendid üles laetud, et see aitaks kindlasti võimaldada nõuete täitmise tagamist. Thank you um,. And... aitäh. jah, me räägime sellest teemast eraldi seda järgmise punkti juures ja nüüd proua Šebli. aitäh, mina olen variraportöör QNGL-i fraktsioonist äh, ja mobiilsuspaketi küsimustes üldisemalt, nagu ka puhke ja tööaja osas, te juhtisite tähelepanu kolmele teemale, mis on meie jaoks kõige olulisemad järgmised kohtumised kolmepoolsete läbirääkimiste osas on minu jaoks tähtsad ja nagu kolleeg Villumsen ütles, äh, nutikad sõidumeeringud on meie jaoks äh, kõige olulisem küsimus, see tuleb võimalikult kiiresti kasutusele võtta äh, täieulatuslikult, kui me tahame, et töötingimused liiguksid õiges suunas. ühesõnaga, esiteks nutikas sõidumeerik, teiseks viiteperiood puhkeaja küsimuses. me tahaksime muudatusettepanekut äh, kolmsada kaheksakümmend üheksa hmm. seitsekümmend üheksa äh, parlamendilt toetada ja kolmas küsimus, mis meie jaoks on oluline kolmepoolsete läbirääkimiste hulgas, on siis äh, äh kerge tarbesõidukite kasutusele võtmine, siin on siis juttu kolme koma viiest tonnist, mis on mobiilsuspakis sees, kõik, mis on rah seotud rahvusvahelise kaubatransportidega, kergtarbesõidukite puhul on, jääb regul-, reguleerimata ja see moodustab üha rohkem tegelikult meie kaubatransporditurust, nii et muudatusettepanek äh, kolmsada äh, kolmteist on äh, seetõttu samuti väga oluline meie jaoks Thank you and now it's time for the answers, please. aitäh ja nüüd. Děkuji velmi krátce. aitäh, ehm, ütleb proua Maksova. Äh, kui rääkida nutikatest sõidumeerikutest, siis nutikatest sõidumeerikutest oleme rääkinud küll kolmepoolsetel, see on poliitiline küsimus ja samuti oleme rääkinud ka võimalusest lükata edasi direktiivi teatud kuupäevu, me teame, et teise põlvkonna sõidumeerikud ei ole veel käibel. siis palgadokumendid. me ei ole neist rääkinud, kui ma õigesti mäletan. ja kolmas küsimus puudutas väikseid tarbesõidukeid, LCV-sid. me oleme sellest rääkinud, aga see küsimus on veel lahtine küsimus seisneb selles, et väikeste tarbesõidukite juhid rikuvad samuti vahel reegleid ning see kujutab ka seega laiemat ohtu endast, aga selle teemaga tegeleme järgmisel koosolekul. The... aitäh ülevaate eest, mulle tundub, et rohkem küsimusi ei ole, ehk siis jätkame ähm, määruse viis kuus üks aastast kaks tuhat kuus muutmisega mis puudutab miinimumnõudeid maksimaalsele päevasele ja nädalasele sõiduajale, miinimumpause, päevaseid nädalasi puhkeaegu ning samuti määrust, mis puudutab positsioneerimist sõidumeerikute kaudu. härra Ratke, teie olete raportöör, teil on sõna. jah, ma kõnelen saksa keeles. kõigepealt mul on väga hea meel selle üle, et, et äh, ma ei pea kogu seda äh, raporti äh, pealkirja ette kandma, see, sest et see on vägagi pikk, aga meil on nüüd aset leidnud kaks trialoogi, üks ühine trialoog, kus kõik kolm teemat arutelul olid, niisiis, mis puudutab seda mobiilsuspaketti ja, ja päevasõiduaegu ja ja samuti eraldi arutati ka sõiduaegu ning nii nagu asjad seni kulgenud on, siis võin öelda, et tegu on olnud pigem tehniliste eh, triloogiatega, ainukesed sellised kuumad kartulid, eh, mida me, millega me tegelesime veel Strasbourgis, eh, siis nende kohta on ka selline tähtpäevata menetlus paika pandud, niisiis, millised on need kuumad küsimused, üks puudutab loomulikult iganädalasi puhkeaegu, see puudutab siis veoautojuhte rahvusvahelises liikluses ja et kuidas siin neid ähm, sõidu- ja puhkeaegu üks omavahel äh, siduda. ja nõukogu oli vägagi vastu ka ähm, sellele küsimusele, mis on seotud ähm, siis kiirteede taristuga, mis puudutab siis parklaid, valvega parklaid, sanitaar, sõlmedega parklaid ning see on ka väga oluline küsimus, see on seotud ka ööbimiskeeluga kabiinis sellepärast et ka siin parlamendis läbirääkimistel on pidevalt esile toodud seda, et kui kabiinis ei tohi eh, magada, siis tegu ei ole mitte mugavusküsimusega, nii et, mm, et kui ette kujutada nüüd seda kaasaegset veoauto kabiini, siis, siis tegu ei ole mugavusküsimusega, vaid tegu on eelkõige turvalisuse küsimusega. ja ma arvan, et kui me oleme siin ikkagi veendunud mm, selles, et inimesed kui nad veavad ähm, väga kallist äh, kaupa, et äh, nad peaksid siis äh, valgustamata ja turvamata parklas ööbima, siis ähm, ma arvan, et ikkagi liikmesriigid peaksid olema kohustatud ka vastavat taristut pakkuma veoautojuhtidele, nii et see oli üks kõige olulisemaid tüliküsimusi ja samuti, mis puudutab veoautojuhi tagasipöördumist koju ka siin äh, läbirääkimiste käigus on juba see välja tulnud, et mis peaks siin see äh, referentsaeg olema ja see on seotud siis ka nutimeerikutega, et äh, jah, loomulikult võib öelda, et nende arengutega ei ole veel nii kaugele jõutud, aga meie ju siin Euroopa Parlamendis ei ole mm, pädevad tehnoloogiliste arengute osas, vaid me tegeleme siin ikkagi õigusloomega ja ma arvan, et mingil hetkel me peame ikkagi konkreetsed eeskirjad paika panema selleks, et ka survet avaldada, et me saaksime üldse edasistest arengutest rääkida. ja mis puudutab kohaldamise ala laiendamist mm, ka väiksematele sõidukitele kui, mm, kui neli tonni, siis ma arvan, et jah, me peaksime seda tegema, aga me ei peaks siin äh, last vanniveega välja viskama, vaid me peaksime ikka keskenduma nendele inimestele, kes tõesti kutseliste veoautojuhtidena te tegutsevad. ja et me ei hakkaks siin igasuguseid ähm, käsitöölisi ka justkui karistama hakkama selle uue sättega, vaid oluline on ikkagi, et me keskenduksime just kutselistele veoautojuhtidele ja me juba praegugi oma maanteedel näeme, et aina rohkem äh, Äh, suuri veoauto, veoautosid asendatakse väikekaubikutega just selleks, et ähm, äh, kõrvale hiilida nendest nutimeerikuga seotud ähm, sätetest. ja selle maksavad tegelikult kinni meie veoautojuhid ja ekspediitorid, nii et see on ka see teema, millega me peame järgmisel ähm, kohtumisel Strasbourgis tegelema ja veel üks asi muudab meie asja äärmiselt keeruliseks. nimelt, et meie kolleegid, kes olid eelmise ametiperioodi ajal ka siin, siis Ehm, nad ei andnud meile viimase hääletusega mobiilsuspaketi osas väga tugevat mandaati. nii et eh, nad üritasid enne valimisi lihtsalt asjaga ühele poole saada, aga aga kui me räägime parlamendi tugevast mandaadist, siis seda see kindlasti ei ole ja see kindlasti ei lihtsusta ka meie ehm, läbirääkimiste roll, ehm, positsiooni. aga igal juhul eh, minu meelest oli siin paar punkti vägagi selge, mille nimel me peame järgmistel kolmepoolsetel kohtumistel äh, võitlema, aitäh! ja nüüd kolleeg Jankarius ja siis proua Fint. palun, teil on sõna. Um... aitäh! siis, kui räägitakse avatud lõpuga kolmepoolsetest läbirääkimistest, siis see võib tähendada seda, et jõutakse äh, lõppfaasi juba. ehk siis võib-olla ma räägin natuke ebaviisakalt, aga parem on praegu selgelt väljenduda, kui siis üldse mitte omada hiljem võimalust mõtteid välja öelda sel põhjusel, et kolmepoolsetega on ühele poole jõutud. pean ütlema, et ma kuulen teatud signaale. ma ei pea nüüd silmas härra Ratket, Ähm, konkreetselt, aga see kahenädalane referentsperiood ei leia kaitsmist läbirääkimistel. ja ma kasutaksin antud võimalust öelda, et see oleks suur viga. ma tean, et nõukogu tahab referentsperioodi pikendada neljale nädalale mis siis tähendaks praktikas seda, et sõidukijuhtidele tuleb kolm pikka töönädalat ja alles pärast seda palju puhkust. ma tean, et arutelud on olnud tulised ennegi parlamendis, aga sõidukijuhtide töötingimuste halvenemine, nende tervis, sõid, liiklusohutus, need ei ole küll asjad, mida tuleks unustada tõepoolest varasemad katsed parlamendis teha sõidukijuhtide tööajad paindlikumaks, need on kõik ebaõnnestunud parlamendis ja kolme mobiilsuspaketi faili pinnalt võiks öelda, et parlamendis just seda sõidu- ja puhkeaja ähm, akti toetati kõige rohkem. pärast kolmepoolseid tulevad ka eraldi hääletused kolme faili osas, mitte ei tule ainult ühte hääletust kõigi kohta korraga. ja ma arvan, et tööhõivekomisjonina peaksime me kaitsma töötajate tervist ja, ja ohutust, et seda peab silmas pidama, kui me hakkame hääletama. ehk siis ma loodan, et selge on see, et see kahenädalane referentsperiood on punaseks jooneks meie poolt heakskiidu saamisel. Uh, aitäh! ja nüüd proua Fint. Well, ah, I think it's there in the front. I am sorry, please. Thank you, Mr Ratke, for your. aitäh, härra Ratke ja jätkan taani keeles. ma toetan sada protsenti proua Jongeeriuse hoiatust uue ettepanekuga seoses, kui me tahame seda viiteperioodi laiendada võin omalt poolt öelda, et mitte ükski ametiühing Euroopa Liidus äh, ei toeta seda nelja nädalat. see on täiesti viimane piir kõigi jaoks ja siin ei ole mängus mitte ainult töötingimused äh, veoautojuhtide jaoks, äh, vaid see pikendamine, see laiendamine mõjutab ka liiklusohutust, liiklusohutust nii sõidukijuhtide kui reisijate jaoks kui äh, kõikide laste ja täiskasvanute jaoks, kes äh, liikluses liiguvad. ja kui selle pikendamise argumendiks on suurem paindlikkus, siis äh, kaks nädalat viiteperioodile võiks olla väga hea, see on juba piisav, piisav paindlikkus vedajate jaoks. neli nädalat paindlikkust see tähendab seda, et kogu puhkeaeg, tööaeg võib kogu selle koondada üheks suureks klombiks nii-öelda ja võib tekkida olukorda, kus tuhandete tonnide raskused veoautod on Euroopa teedel ja roolis on puhkeajata äh, sõidukijuhid, kes juba nädalaid on olnud sõidus, nii ei saa Thank you, now it's miss. aitäh ja nüüd proua Sander, palun. Merci, madame. suur tänu, proua äh, esimees, mina tahaksin tuletada teile meelde, et juba kuid räägime me sellest teemast, äh, sellest mobiilsuse paketist ning ma loodan, äh, et ähm, nüüd lähevad asjad kiiremini. ma usaldan teid, ma tahaksin tänada raportööre ja iseäranis Tennist äh, selle teksti eest. mina tahaksin tuletada meelde, millised on meie peamised põhimõtted, mida me kaitseme Euroopa tasandil. me tahame õiglasemat Euroopat, kus töötingimused on õiglased ning äh, võrdsed kõikide Euroopa töötajate jaoks, olgu siis tegemist transpordisektori või mõne muu sektoriga. me tahame aga ka ohutust ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline ohutus, turvalisus töötingimused kaudu, õiglaste ja võrdsete töötingimuste kaudu. nii palju üldisematest põhimõtetest tuletaksin meelde ka veel kahte-kolme parlamendi mureküsimust, kus parlament on väga ambitsioonikas soovinud öelda, kõigepealt sõidumeerikud, arukad sõidumeerikud, ma arvan, et on täiesti selge, tehnoloogia areneb ja meie õigusloojatena peame olema ambitsioonikad ning peame jääma ambitsioonikaks, nii et sõidumeerikud oleksid võimalikult kiiresti paigaldatud. samuti tahaksin mõelda, et mis puudutab väikseid tarbesõidukeid, siis äh, selles küsimuses on vaja liikuda edasi, me peame paika panema raamistiku, Euroopa tasandi raamistiku, sellepärast et praegusel hetkel võib öelda, et väikeste tarbesõidukite juhid jäävad äh, kõikide õigusaktide reguleerimisalast välja ja puhke- ja tööaega kabiinis äh, tuletaksin teile meelde, et tuleb tagada, et iga päevast äh, puhkeaega tuleb täita äh, ja seda tehes arvesse, võttes arvesse ohutuse põhimõtteid. Many thanks um,, I agree with you. suur aitäh, ma olen teiega nõus. That uh.... et tuleb leida lahendus sõidukijuhtide jaoks sotsiaalvaldkonna poliitikutena peame leidma lahendusi, et ähm, eraelu oleks ähm, rohkem kaitstud sõidukijuhtide puhul ja, ja privaatsust tuleb peamisena siin rõhutada. suur aitäh teile ja tänan ka raportööre Läheme kolmanda punkti juurde, koosolekute protokollide kinnitamine, protokollid võib vist kinnitada. mingeid teadaandeid ei ole ja siis jätkame Euroopa Sotsiaalfond plussiga, ESF plussiga ning Adriana Sukova on meil siin A warm welcome. palavad tervitused. A warm welcome. tervitame teid kogu südamest. Te olete raportöör. Good job. ütlete omalt poolt paar sõna aitäh ja teil ongi sõna kohe. tere õhtust, kallid kolleegid, ütleb proua Sukova. mul on hea meel täna teile tutvustada Euroopa Komisjoni ettepanekut, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfond plussi. ettepanek iseenesest on juba üsna eakas, pärineb eelmise aasta maikuust, aga nagu te teate, ei ole me veel kaasõigusloojatega läbirääkimisi alustanud nii et kasutan võimalust ning tutvun teie arvamustega selle kohta, mida nüüd edasi teha, kui need kolmepoolsed läbirääkimised algavad. kõigepealt mul on väga hea meel, et härra Kasso on siin, kes on raportööriks, näen siin ka mõningaid variraportööre. meil on äh, ühine seisukoht, äh, ühine eesmärk, et saavutame kaasõigusloojate vahel kokkuleppe võimalikult kiiresti see on üks Euroopa Parlamendi resolutsiooni sõnumeid kümnendast oktoobrist mitmeaastase finantsraamistikuga seotud läbirääkimiste puhul tuleb kiiremini tegutseda, et liikmesriigid saaksid asuda struktuurifonde kasutama ning Euroopa Sotsiaalfond pluss fonde kasutama kahe tuhande kahekümne esimese aasta algusest peale ilma igasuguste viivitusteta tahaksin välja tuua siin mõningad kõige olulisemad elemendid meie ettepanekust ma ei ole harjunud äh, siin esinema, nii et äh, ma arvasin, et äh, tuleb, et keegi soovib esitada küsimust või ma tegin mõne vea. Euroopa Sotsiaalfond pluss, võib-olla te ei näe piisavalt hästi seda Euroopa Sotsiaalfond pluss on teises peatükis, teises rubriigis mitmeaastases finantsraamistikus kuulub ühtekuuluvuse ning väärtuste alla, näete, siin on alapealkiri investeerimine inimestesse. esimest korda on Euroopa Sotsiaalfond pluss nähtaval kohal mitmeaastase finantsraamistiku määruses ning on täiesti selge, et suur osa eelarvest on suunatud just nimelt inimestele. Euroopa Sotsiaalfond on üks osa ühtekuuluvuspoliitikast. meil on äh, ühissätete osas sama määrus Euroopa Regionaalarengu Fondiga, Ühtekuuluvusfondiga ning Euroopa Kalandus- ning äh, Merefondiga. järgmise programmiperioodi puhul on meil veel ka kolm fondi, äh, mis äh, äh, nagu sisejulgeolekufond, piiride haldamise fond ja nii edasi, mis, mida samuti kasutatakse lähtuvalt samadest üldsädetest. Euroopa Sotsiaalfond loodi tuhande üheksasaja viiekümne seitsmeteist, viiekümne seitsmendal aastal Rooma lepinguga ning pärast seda on Euroopa Sotsiaalfondi ülesandeks olnud soodustada juurdepääsu töö tööle läbi liikuvuse kogu Euroopa Liidus ning pakkuda äh, enesearendusvõimalusi tööjõule äh, läbi koolituse ja nii edasi. Euroopa Sotsiaalfond on arenenud aastate jooksul, aga, jooksul, aga need põhieesmärgid ei ole kuhugi kadunud. praegusel eelarveperioodil võin öelda, et oleme kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta lõpuks töötanud kakskümmend seitse miljonit inimesi, millest neli koma viis miljonit inimesi on äh, ebasoodsal positsioonil olevate inim-, inimesed ja kolm koma viis äh, miljonit inimest äh, on sisserändajate või pagulastaustaga inimesed. töötades välja ESF ettepanekuid, võtsime väl-, arvesse peamiseid väljakutseid, millega praegu silmitsi seisame, mis on seotud demograafiaga, kliimaga, tehnoloogiliste väljakutsetega, digitaalsete oskustega töö muutumisega ning vaesuse määraga Euroopa Liidus, mis on endiselt ebavastuvõetaval tasandil. ja inimesed tunnevad üha rohkem äh, killustatust ühiskonnas äh, ning äh, tundlikkus selles küsimuses kasvab. Euroopa Sotsiaalfond meie ettepanekus on seotud Euroopa poolaastaga tihedalt ja samuti ka Euroopa sotsiaalõiguste harta rakendamisega. meil on oma poliitilised väljakutsed, ülesanded, mis seisavad kõikide liikmesriikide ees ning selleks, et töötada välja midagi, mis toimiks kõikidele meie fondi vahendite kasutajatele, oleme teinud ettepaneku praegused viis finantsinstrumenti koondada ühte instrumenti ESF Plussi. ESF Pluss peaks siis nüüd hõlmama järgmisel äh, programmiperioodil praegust Euroopa Sotsiaalfondi, noorte tööhõive algatust, millel oli oma äh, eraldi eelarverida, siis Euroopa kõige äh, ebasoodsamas olukorras olevate inimeste fondi ning Euroopa prioriteetsete tegevuste programmi ning tervishoiuprogramme näete siis äh, siniselt on märgitud äh, vanad programmid, mis on nüüd ühishaldamise all. ja äh, liikmesriigid tegelevad sellega, samas tööhõime ning sotsiaalse innovatsiooni ning tervishoiuprogramm on otsehalduse programmid. Euroopa Sotsiaalfond kui selline, Euroopa Sotsiaalfond pluss, siis täpsemalt selle selle uue ülesehitusega on seadnud endale eesmärgiks tuua kõik need erinevad eesmärgid ühe eesmärgi alla, ka äh, sotsiaaluuenduse ning tervishoiu küsimused, meil on äh, üksteist konkreetset eesmärki ning äh, otsehaldusega instrumendid aitavad samuti nende üheteistkümne eesmärgi saavutamisele kaasa me tahame tagada järjepidevuse, et tööhõive ning sotsiaalse innovatsiooni osa ESF Plussis jääb selleks osaks ESF Plussis, mis hõlmab praeguseid programme ja programmi telgesid, siis äh, liikuvus, äh, mikrorahastamine ja nii edasi äh, viiakse aga üle Euroopa Tööameti alla ning Invest EU alla, äh, et investeerida sotsiaalinvesteeringute kaudu ning oskuste kaudu ja mikrorahastamine läheb siis sellesse rahastamispakki. selleks, et tagada äh, varasemate kogemuste järjepidevus, oleme läbi viinud mingeid, mitmeid katseid erinevates poliitikavaldkondades ning äh, lähtunud nende, nende katsete tulemustest selleks, et ühise haldus äh, toimiks paremini ja oleme kasutanud eeskujuna liikmesriikide kõige edukamaid projekte. see eelarve ettepanek, äh, mis on meie ees, on sada üks koma kaks miljardit eurot ja ühishalduses on sada miljardit. ja kõige rohkem tähelepanu pööratakse siis äh, kaugematele ning äh, hõredasti asustatud piirkondadele nelisada miljonit eurot, siis äh, sotsiaalinnovatsioon äh, ja tööhõive, selleks on üle riigiliselt on suunatud kakssada miljonit eurot. ESF pluss otse ning kaudhaldusega suunab äh, tööhõivesse ning sotsiaalsesse innovatsiooni seitsesada kuuskümmend üks miljonit eurot ja tervishoidu nelisada kolmteist miljonit eurot. me oleme püüelnud ka selle poole, et ESF Plussis oleks paindlikkust, et liikmesriigid saaksid ise töötada välja oma programme lähtuvalt meie konkreetsetest eesmärki, märkidest ESF Plussis ning äh, oma riiklikest omapäradest me tahame paremat äh, seost Euroopa poolaasta ja SF Plussi vahel, see tuleb väga hästi välja ka riigipõhiste aruannete koostamise kaudu kahe tuhande üheksateistkümnendal aastalgi juba, kus oli eraldi lisa, kus komisjon sai oma seisukohti tutvustada kõikidele liikmesriikidele selle kohta, millised on kõige suuremad ülesanded liikmesriikide jaoks ning kus on investeeringutest kõige rohkem puudu komisjon tõi, sai teha ka ettepaneku, kuhu peaksid minema Euroopa vahendid, mitte ainult ESF pluss, vaid ka Ühtekuuluvusfond ja nii edasi, kuidas siis neid lünki kõige paremini täita. seda lisa kasutatakse nüüd selleks, et pidada läbirääkimisi haldusorganitega programmidokumente ette valmistades järgmiseks programmiperioodiks. oleme teinud ettepaneku ESF pluss määruses et oleks äh, selge nõue riigipõhistes äh, aruannetes äh, esitatud soovituste puhul rakendada prioriteetset staatust ESF pluss programmi puhul. sellisel moel toetame me liikmesriikide reforme ning oleme toonud äh, sisse ka piirkondliku mõõtme oma hinnangusse ning äh, poliitilisse analüüsi, et liikmesriigid võtaksid arvesse piirkondlikku mõõdet ning piirkondliku mõõte kaudu saaksid äh, piirkondade erivajadusi arvesse võtta. meil on väga vähe temaatilise kontsentratsiooni nõudeid, ainult kolm kõigepealt ähm, julge samm meie poolt, soovime liikmesriikidelt, et liikmesriigid eraldaksid vähemalt kakskümmend viis äh, protsenti äh, ESF vahenditest sotsiaalsesse kaasamisse. siin lähtume praegusest programmiperioodist, kus nõue oli kakskümmend protsenti, kakskümmend protsenti pidi siis minema sotsiaalsesse kaasamisse praegusel programmiperioodil ja saavutasime praegusel perioodil juba kakskümmend neli protsenti nii et äh, sotsiaalsete küsimustega tuleb tegeleda liikmesriikides ka tulevikus, vajadus selle järele on ning äh, Euroopa sotsiaalõiguste sammas äh, ning see kakskümmend viis protsenti sotsiaalse kaasamise suurendamisse on omavahel tihedalt seotud. me peame toetama vaesuse vähendamist vaesust tuleb äh, vähendada selleks, et toetada kõige haavatavamaid inimrühmasid ning kanda hoolt selle eest, et äh, vähemused ning ebasoodsas olukorras olevad inimesed äh, kaasataks meie ühiskonnaellu ning tööturule. selleks tuleb pingutada rohkem, kui seda seni on tehtud. praegune Euroopa kõige enim äh, ebasoodsal positsioonil olevate inimeste jaoks nõue on selle kohta et, et kaks protsenti vähemalt peab minema selliste inimeste äh, aitamiseks, kes on selles inimrühmas. siis äh, inimesed, kes ei õpi ega tööta ähm,, nõndanimetatud need inimesed, neid äh, äh, kümme äh, protsenti sealt on siis äh, noorte tööhõive kaudu meie sihtrühmaks äh, ja meie praegused hinnangud näitavad, et oleme siiani liikunud, liikunud õiges suunas Euroopa ähm, enim ebasoodsal positsioonil olevate inimeste puhul äh, jaoks on eraldatud äh, juba väga suuri vahendeid ja kolmkümmend protsenti, kes on sellest kasu saanud, on lapsed, nii et vajadus selle tegevuse jätkamise järele on suur. püüame saavutada kolme koma kaheksat miljardit järgmise finantsperioodi jooksul, me teame, et vähemalt kaks protsenti peaks tähendama kahte miljardit, aga nüüd peame juba liikmesriike, liikmesriikidega ning soovime seitset-kaheksat protsenti selleks, et aidata neid kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi. noorte tööhõive on endiselt meie päevakorras ja oli komisjoni päevakorras ka siis, kui komisjon seda ettepanekut eelmisel aastal välja töötas, noorte tööpuudus on endiselt vägagi põletav küsimus paljudes liikmesriikides. ja need inimesed äh, vanuses äh, viisteist kuni kakskümmend üheksa on äh, endiselt väga arvukad, aga kaksteist protsenti keskmiselt liikmesriikides noorte tööhõive algatuse kaudu. oleme neid aidanud ja liikmesriigid äh, kus on äh, see näitaja keskmisest suurem, peaksid äh, eraldama vähemalt kümme protsenti oma nendest vahenditest noorte tööhõive suurendavateks meetmeteks noorte tööhõive toetuseks on ette nähtud meil ka noorte tagatis ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta viimased aruanded näitavad, et noorte tagatise kaudu on äh, su-, aidatud kolme koma viit miljonit inimest kogu Euroopa Liidus, see kohustus on kõikides liikmesriikides noorte algatus, aga seda kasutati ka ainult kahekümnes liikmesriigis, kus noorte tööpuudus oli väga suur Nende vahenditega oleme toetanud juba kahte koma seitset miljonit noort inimest, aidanud neil leida kas töökoha või praktikakoha või koolituskoha või saada täiendkoolitusest ning täiendavaid, täiendavat väljaõpet. ja siis äh, järgmisel programmiperioodil on üheksa liikmesriiki, liikmesriigid, kes peavad äh, kümme protsenti suunama vähemalt äh, noorte tööhõive vähendamiseks Bulgaaria, Itaalia, Rumeenia, Kreeka, Hispaania, Horvaatia nende hulgas. me tugevdame noorte tagatise poliitilist raamistikku, selle võttis endale kohustuseks ametisse asuv komisjoni president me peame läbirääkimisi teiega ja noorteorganisatsioonidega selleks, et vaadata, kuidas parimal võimalikul moel tagada sellised meetmed, mis võimaldaksid noortel võimalikult kiiresti saada vajalikku toetust. kakskümmend viis protsenti sotsiaalseks kaasamiseks ESF-i plussist see on meede, mille oleme võtnud vastu ka selleks, et laste vaesust vähendada. laste vaesuse vähendamine, sotsiaalse kaasamise suurendamine on laste tulevasele heaolu tagamise seisukohast ning positiivse arengu seisukohast äärmiselt oluline. lapsed on Euroopa sotsiaalõiguste harta äh, punkt number üksteist ning äh, seda on mainitud ka liikmesriikide riigipõhjustes aruannetes. meie oma ettepanekutes lähtume sellistest aruannetest ning riigipõhistest soovitustest, lähtume komisjoni soovitustest, investeerida tuleb lastesse ning äh, terve rida meetmeid on juba praegusel programmi perioodil töösse võetud selleks, et tagada lastele juurdepääs varaselt äh, varases lapsepõlves juba hariduse pakkumistele, pakkuda sotsiaalse kaasamise meetmeid peredele ning suur osa SF pluss vahenditest, kui riigipõhiseid soovitusi korralikult rakendatakse, on suunatud selleks, et edendada kaasavat haridust kümnes liikmesriigis, pakkuda viies liikmesriigis lastehoiuteenuseid ning viies liikmesriikides tervishoiuteenuseid. siin ka üks hoiatus. SF Plussi valdkonnas tahetakse rohkem piirkonnatoetust, rahastamist sel moel, meie leiame, et kuna vahendid ESF Plussi puhul on ju piiratud ning meil on konkreetsed äh, spetsiifilised eesmärgid ja tuleb äh, neid vahendeid kasutada sihipäraselt, ja me tahame temaatilise kontsentratsiooni kaudu aidata lahendada kõige keerulisemaid olukordi liikmesriikides ning kanda hoolt selle eest, et saavutame olukorra märkimisväärse paranemise, mitte ainult killustatult nii siin kui seal ja juhuslikkusest lähtuvalt. meil on üks horisontaalne põhimõte, tahame küsib, paluda parlamendilt äh, toetust ka sellele põhimõttele, nimelt partnerluspõhimõttele. komisjon on partnerluspõhimõtted võtnud ühissätetesse, ühissätete määrusesse ning äh, see kehtib siis kõikide ühissätete põhiste määruste puhul, ESF puhul on veel ka konkreetne säte, kus palutakse kõikidel sidusrühmadel, asjakohastel sidusrühmadel äh, arvestada toetusega ka nende võimekuse suurendamisega, kui nad soovivad ESF pluss vahendeid kasutada. ma arvan, et minu poolt praegu kõik, sellepärast et mind huvitab ennekõike teie arvamus, teie mõtted, teie ettepanekud, enne kui me kolmepoolsete läbirääkimistega pihta hakkame. nii et suur tänu teile, et andsite mulle selleks võimaluse. suur tänu, proua Andriana Sukova. ja enne, kui annan sõnasoovijatele sõna annan teada, et täna on proua äh, Simona Baldassare sünnipäev, kas Simona Baldassare on kohal oh,? Yes. jah, ei? paistab, et teda ei ole, aga igal juhul tal on sünnipäev. ja nüüd jätkame. kõigepealt äh, härra David Kaasa saab sõna ja seejärel variraportöörid ja esimesena Terri Randke, kui teil ei ole midagi selle vastu, sellepärast et Terri Randke peab varem lahkuma. tänan. härra Kassa, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. aitäh ka minu poolt proua Sukovale selle ettekande eest proua Sukova mainis siin õigusega Euroopa Sotsiaalfondi olulisust, Euroopa Sotsiaalfond sai alguse Rooma lepingust ning äh, algusest peale oleme me kõik teadnud, kui oluline see fond oli meie ühtse Euroopa seisukohast. ja loomulikult äh, tuhande üheksasaja viiekümne seitsmenda aasta vajadused erinesid meie tänastest vajadustest täna on meil teistsugused vajadused, teistsugused väljakutsed, nii et äh, me peame välja mõtlema uusi mõtteid selle kohta, kuidas vahendeid äh, parimal võimalikul moel kasutada. olen äh, veendunud, et te teate, et artiklis seitse me juba rääkisime Euroopa Parlamendi seisukohtadest ning meie oleme eraldanud laste tagatise jaoks omalt poolt toetuse, see on meie jaoks, meie parlamendi jaoks äärmiselt oluline. samuti komisjoni ametisse asuv president on võtnud endale kohustuseks laste tagatise teema kallal edasi töötada. kas komisjon võib meile anda hinnangu, äh, omapoolse hinnangu parlamendi lähenemisele ESF Plussi äh, raames selles küsimuses ja kas on veel teisi algatusi, mida komisjon seostab laste tagatisega? sellisel juhul jagage meiega oma mõtteid selle kohta. siis minu teine küsimus teile puudutab ühte probleemi, jällegi seoses artikliga seitse. Euroopa Parlament tunneb endiselt muret selle pärast, et nõukogu on toonud selle artikli taas läbirääkimiste töölauale. see tähendab seda, et äh, tähtsate küsimuste lähend-, lahendamiseks jääb meil väga vähe aega, me tahaksime teada, mis on äh, komisjoni seisukoht äh, selle artikli väljatoomise suhtes. aitäh! suur tänu, härra Kaasa ja siis variraportöörid ning härra Randke, seejärel härra Benifei ja proua Semedo, proua Paldassaare, proua Rafalska ja härra Kusmao on äh, variraportööride nimekirjas. proua Randke. teen lühidalt, aitäh, et äh, te ja natuke etiketi rikkusite ja andsite mulle kõigepealt sõna. ma teen tõesti lühidalt, ma pean ja need on minu arvates selliseks äh, kuumaks kartuliks, meie käes äh, härra Kassa juba rääkis natukene sellest. Euroopa Parlament on võtnud seisukoha, et meil on vaja rohkem vahendeid ja et me nõuame rohkem vahendeid ja sellest tuleb rääkida kaasotsustamise menetluse ning kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. sama puudutab sihtotstarbelisi eraldisi, te olete öelnud, et te olete teinud juba ambitsioonika ettepaneku, kakskümmend viis protsenti, meie tahame veel suuremat eraldamist ja me teeme seda mitte juhuslikult, vaid ikkagi põhjusega. ja kui ma vaatan komisjoni praegust ettepanekut, siis pean tunnistama, et ausalt, me peame rääkima töökohtadest, tõsi, me peame rääkima tööhõivest, aga sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalküsimused iseäranis ajal, millal ebavõrdsus liikmesriikides ja Euroopa Liidus üldisemalt kasvab, siis sellises kontekstis on seda raha tõesti hädasti-hädasti vaja ja sama asi puudutab vead vahendeid. olete öelnud, et teie ettepanek on kaks protsenti miinimumina inimpuudust kannatavate inimeste jaoks, meie tahame kolme protsenti ning kolmepoolsete läbirääkimiste juures jääme enesele kindlaks, sellepärast et enim puudust kannatavad inimesed saavad kõige rohkem kasu meie ühiskonnas nendest vahenditest. ja siis veel üks asjaolu, mida tahtsin mainida, nimelt alati, kui me räägime nendest, kes fondide vahendeid kasutavad, siis äh, me räägime sellest, kui oluline on halduskulude vähendamine organisatsiooniga seoses, et meil oleks kogu ühiskonna organisatsioonidel, kodanikuühiskonna organisatsioonidel võimalus osaleda ja mitte ainult suurorganisatsioonidel, kellel on haldustöötajaid palju. tõesti, me peame kandma hoolt selle eest, organisatsioonide jaoks ei ole nende vahendite kasutamine suureks halduskoormaks ja siis äh, tõesti, meil on vaja alustada tööd, aeg on napp ja me peame arutama nende teemade üle, kui me vaatame, millised on erinevad seisukohad, siis on seisukohtade vahel siiski veel lahknevusi ning nüüd tuleb vaid survet avaldada, ma ei taha, et rahade jagamisse jääks vahe sisse, see töö, mida organisatsioonid selles valdkonnas teevad, on hädavajalik ning sellise palvega selle eest hoolt kanda. ma täna lõpetaksingi ning pean kahjuks lahkuma. aitäh! Äh, suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd saab äh, sõna härra Brando Benifei sotsialistide demokraatide fraktsioonist, palun. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt ma sooviksin tänada komisjoni esindajat selle eest, et ta on täna siia meie komisjoni tulnud. suur tänu ka proua Sukovale siis selle ettekande eest. aga ma sooviksin tänada ka uusi kolleege, kes võib-olla ei ole kogu selle tööga algusest lõpuni kursis olnud. niisiis, täna on meil võimalus seda teemat arutada ja siin me peame siis arvestama ka äh, kolmepoolsete läbirääkimistega ja kindlasti on meil seal ka selliseid keerulisemaid küsimusi arutada. ja ma sooviksin ka tänada härra raportööri, härra Kaasat tema panuse eest ja temal on kindlasti see keeruline roll, et ta peab parlamendi seisukohta esindama ja kaitsma läbirääkimistele. igal juhul see seisukoht on vägagi ambitsioonikas ja põhiteemaks on siin see, et ESF Plussi puhul oleksid äh, rakendamise äh, jaoks tugevad meetmed olemas ja et me saaksime siis ka saavutada need eesmärgid, mis on ära toodud sotsiaalõiguste sambas. tegu on programmiga, mis on äh, vägagi nähtav meie kodanikele käegakatsutavate tulemustega ja seetõttu on oluline sellesse töösse investeerida ning ma sooviksin ka palju edu parlamendi läbirääkijate meeskonnale ning variraportöörina sotsiaaldemokraatide nimel ma olen uhke selle üle, et ma sain ka oma panuse anda ja me oleme ka muudatusettepanekuid esitanud, mis puudutab siis näiteks vaesuse vastast võitlust ja samuti sotsiaalse tõrjutuse vastast võitlust. ja me oleme ka ettepaneku teinud ähm, selle teksti ülesehituse kohta, aga mis puudutab üldiseid eesmärke, siis selles osas me oleme ühel nõul, aga parlamendi poolt me oleme teinud ettepanekuid et ähm, mis tõhustaksid ka meie võitlust noorte töötuse vastu. oluline on, et noorte algatust ka rakendataks tõhusalt, see puudutab seda IEA-d ning ähm, et see oleks ka vastupidav kriisiolukorras ähm, tööhõive äh, valdkonnas. samuti me oleme soovinud erinevaid äh, protsendimäärasid tõsta artiklis seitse, mis puudutab neid erieesmärke, nii et ähm, siin on oluline siis ka piisav abi äh, tagada enim puudust kannatavatele isikutele. ja mm, siin on ka uued teemad toodud ESF pluss jälle, nii kindlasti need peaksid ka siia jälle jääma, nii et äh, kõik need organisatsioonid, kes tegelevad äh, enim puudust kannatavate isikutega, et neil oleks ka piisav rahastus olemas oma tegevuse jaoks ning mul on väga hea meel, et parlamendi president härra Sassooli on samuti äh, Äh, sellesse teemasse panustanud ning äh, samuti eelmise ametiperioodi jooksul ta tegeles ka parlamendiliikmena selle teemaga väga äh, tõhusalt. ning edasi, me soovisime ka, et määruse tekst arvestaks ka puuetega inimestega, nii et neil oleks ka juurdepääs kõrge kvaliteediga teenustele, samuti haridusele, väljaõppele, koolitusele. uus sotsiaalfond peaks toetama ka meetmeid meet mm, mis äh, puudutab äh, siis ähm, vaesusevastast võitlust, nii et meil oleks ka mm, vahetum äh, juurdepääs ka kohalike omavalitsuste pakutavate teenustele, et ka neil oleks piisav ähm, fondid olemas nende eesmärkide saavutamiseks ja samuti mm, meil on olnud ka algatusi, mis puudutab pagulasi, mina olin selle osas raportöör. nüüd, mis puudutab laste tagatist, siis äh, väga paljud lapsed ähm, elavad keerulises olukorras ja seetõttu on oluline, et ka nemad jõuaksid juurdepääsu äh, neid puudutavatele teenustele ning mul on väga hea meel, et ametisse asuv president on samuti seda teemat väga oluliseks pidanud ähm, ja me loodame, et uus komisjon ka väga aktiivselt panustab äh, selle, nendesse aruteludesse kolmepoolsete äh, läbirääkimiste ajal ning seetõttu me leiame, et võib-olla ka tuleb komisjoni poolt uus suund, mis seni on olnud vägagi ettevaatlik ja kõhklev. ning lõpetuseks paar kriitilisemat punkti ka nimelt, mis puudutab ajakava, tegu on vägagi keerulise teemaga, nii et me peame siin seda koordineerima ka teiste läbirääkimisvoorudega, eriti mis puudutab siis mitmeaastast äh, finantsplaani äh, ja selle läbirääkimisi ja samuti, mis puudutab ühissätete määrust. nii et oluline on see, et äh, kolmepoolsed läbirääkimised ei kulgeks selliselt, et me peame kiiresti edasi rutama. oluline on ikkagi see, et järgmine programmi planeerimisperiood õigeaegselt algab ja oluline on see, et ESF Plussi puhul ei jääks asjad tähelepanuta, sellepärast et läbirääkimiste ajal ei jõutud ühe või teise teemaga veel edasi või jäid need käsitlemata. ja härra Kaasal on õigus, kui ta ütles, et, et me ei sooviks, et selle töö kvaliteet kuidagi kannataks selle menetluse tempo tõttu ja siin ma tean, et seda tihtipeale kasutatakse poliitilistel eesmärkidel. oluline on see, et kiiresti kolmepoolsed kohtumised algaksid, nii et me saaksime siis vältida ka sellist äh, äh, ruttamist. nüüd edasi, teine kriitilisem märkus, see puudutab nüüd läbirääkimiste teemasid, nii et ähm, läbirääkimispunktidest, seisukohtadest kinnipidamine, me teame, et siin programmide ülesehituse ja reeglite puhul on erinevaid ähm, seisukohti ja samuti, mis puudutab finantsküsimusi. nii et äh, siin on ähm, ka õigusloomega seotud olulisi punkte ja me loodame, et siis ka kolmandat, kolmepoolsete läbirääkimiste ajal me saame siis ka komisjonipoolse toetuse oma seisukohtadele. aitäh ja edu kõigile selle ähm, läbirääkimise korraldamisega proua esinaine, jätkan saksa keeles nüüd, suur tänu kõikidele sõnavõtete eest ja nüüd eh, proua Monika Semedo Renew Europe'i nimel, palun. suur tänu, proua esinaine ja ka mina jätkan saksa keeles, kõigepealt eh, suur tänu proua Sukovale selle ESF Plussi ettepaneku tutvustamise eest mis puudutab äh, noorte töötuse vastast võitlust, äh, siis me näeme, et mõningaid tulemusi on saavutatud, aga sellegipoolest tuleb äh, vägagi palju veel noorte tööhõivesse investeerida. kümme protsenti ressurssidest peaks Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja tööhõive initsiatiivist olema suunatud noortele. ja ka Renew Europe koos parlamendiga nõuab siin aga, et see määr oleks viisteist protsenti sellepärast et praegu on õige aeg tegutsemaks, mis puudutab noorte tagatist ja praktikakohti ja koolitusi, siis siinkohal on oluline, et ka oleks tagatud pikaajaline äh, lõimimine äh, tööturule nende noortede puhul ja see puudutab ka sisserändajaid. ränne on väga suureks väljakutseks Euroopa Liidule ning need inimesed, kes nüüd saavad osaks meie ühiskonnast ja kes saavad osaks ka meie tulevasest ühiskonnast, et nad oleksid ka lõimitud korralikult meie ühiskonda ja nüüd enim puudust kannatavad isikud ja ka siis vastav fond on ka äh, siia alla toodud ja meie sooviksime, et ka siin protsendimäära muude-, tõstetaks ja et see oleks suunatud ka pagulastele. oluline on ka, et me saaks neid fonde pikaajaliselt kasutada ja mul oleks üks konkreetsem küsimus, mis puudutab lihtsustamist ja halduskoormuse vähendamist. kuidas see konkreetselt praktikas peaks välja nägema? ma olen kogenud, et vahel võivad ooteajad venida kuude ja kuude pikkusteks, nii et organisatsioon ei saa enam mingeid vahendeid makseid teha ja nad peavad isegi kasutama omaenda vahendeid selleks, et neid programme läbi viia. nii et kuidas komisjon üritab siis tagada, et jooksvalt oleks vahendid tagatud programmide rakendamiseks ning kuidas vältida, et lihtsustamise kaudu võib-olla hakatakse ka kuritarvitama neid fondide vahendeid, aitäh. suur tänu, proua Semedo ja jätkame proua Paldassaarega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 proua sünnipäevalapsele. ja siis äärmiselt huvitav info, mida meile siin tutvustati. näitab, kui keerulised on need läbirääkimised, mis meid ees ootavad. teemavaldkond on väga lai. ja täna räägime siis Euroopa Sotsiaalfond plussist. see pluss äh, peaks äh, tähendama nii mõndagi. Poola sotsiaalpoliitika jaoks meil on äh, selle plussi all väga palju programme, äh, milleks on vaja täiendavaid meetmeid sotsiaalmeetmete suurendamiseks, tugevdamiseks. nüüd on meil siis ähm, Euroopa Sotsiaalfond laienenud teataval määral. tegevusvaldkonnad on laienenud ja iseäranis, mis puudutab enim puudust kannatavaid inimesi, äh, siis me sooviksime sinna kolme protsenti, kahe protsendi asemele. aga juhiksin teile tä-, teie tähelepanu täna hoopis ühele uuele asjaolule, teisele asjaolule. nimelt äh, meie vahendite kasutamise tõhususele võtame näiteks äh, noorte tööhõive suurendamine, sellesse on eraldatud päris äh, palju vahendeid ja noorte tööhõive parandamise programmid on olnud töös juba mõnda aega. me peame tagama ka selle, et neid vahendeid kasutataks ka hästi. teiseks on Euroopa lastetagatis, kui me tahame, et Euroopa lastetagatis tõesti oleks äh, mõjuv vahend on meil vaja jõulisi meetmeid, me ei saa lihtsalt äh, jätkata äh, väikeste sammudega edasi, edasiliikumist selles poliitikavaldkonnas, vastasel korral saab meile osaks suur kriitikanoolte äh, rünnak ja veel siin räägitakse ka sotsiaalsest majandusest, mis on ka ühe erieesmärgi all kirjas ja ma tahaksin selle teema kohta küsida, kas sotsiaalsete ettevõtete kaasamine äh, eesmärkide alla ei hakka äh, marginaliseerima lõpuks sotsiaalse tõrjutuse teemat, organisatsioonid, kes tegelevad äh, sotsiaalse majandusega ei ole pahatihti organisatsioonid, kellel oleks palju kogemusi, mõningates liikmesriikides on vähemalt kogemused lühiajalised, kui me võrdleme, võrdleme näiteks Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaaga. Poolas on meil sotsiaalmajanduse valdkonnas küll ettevõtteid, aga organisatsioone, kuid need organisatsioonid ütlevad, et ähm, sotsiaalmajanduse väljatoomine eraldi eesmärgirea alla võib tegelikult tegevust selles valdkonnas hoopis nõrgendada, aitäh! hästi, suur tänu, proua Rafalska. ja mul on nimekirjas veel härra Kusmao, aga teda ei ole saalis. et seda ma juba nägin ja seetõttu siis jätkame teiste sõnasoovijatega ja kõigepealt siis kolleeg Patten, siis äh, proua Sanders, Bodonev, härra Anders ja härra Saturi. ja paneme siis ka ülejäänud äh, sõnasoovijad nimekirjad ja härra Pärtel, palun, sõna on teil. suur tänu, eh, esineja, suur tänu, et eh, tõesti tulite siia ja pidasite meile väga huvitava ettekande, proua Zukova, nii et eh, et enne, kui minust sai Euroopa Parlamendi liige, siis Ühendkuningriigis ma tegelesin heategevusorganisatsioonidega ja mul oleks paar küsimust teile. nii et mulle paistab, et teie oma ettekandes te keskendusite just menetlusele ja halduspoolele, selle asemel, et keskenduda fondide tulemuslikkusele ja kui me vaatame nüüd seda, selle fondi ajalugu, siis tegelikult neid tulemusi on olnud pettumust valmistavad, sellepärast et Euroopas on hingabel vaesust ja samuti noorte töötus on üle neljakümne protsendi mõningates riikides, seetõttu ma olen ikkagi väga mures, kui me mm, endiselt mm, kulutame raha selle programmi peale, aga samas me ei näe, millised tulemused on ja väga on hea, hea on see, et keskendutakse just temaatilistele eesmärkidele, mitte vahendeid killustatult ei kasuta, aga kui ma nüüd vaatan kirjandus poolt, siis siin räägitakse mm, erinevatest teemadest, poliitikavaldkondadest, kuhu raha suunatakse, nii et ma arvan, et peaksime siin keskenduma kahele asjale, komisjon peaks seda ka tegema. kõigepealt äh, siin viitan ka kolleegi komi-, äh, kolleegi märgustele, et, et oluline on siin ikkagi hindamisele keskendule ja meie ühend- ja ja mitte siis peale seda, kui see programm läbi on, vaid enne juba, kui me hakkame neid projekte läbi viima, et me saaksime juba eelnevalt hinnata võimalikke tulemusi kolme-viie aasta perioodis ja ja te rääkisite vägagi uhkelt selle, et kaks koma seitse miljonit inimest on saanud abi ja on saanud tööga, aga mul oleks küsimus, kas nad endiselt veel õpivad, töötavad, kas need on, kas nad on ka vähendanud vaesuse määra, need on need vastused, mida meil on vaja teada saada. ja edasi siin räägiti, et ESF Plussi äh, haldus äh, lihtsustab ja ka mm, siin teie slaidid paistsid väga lihtsad olevat, et see halduse pool on tõesti ainult viis fondi ja nii edasi, aga samas äh, mina oma isiklikust kogemusest tean, et näiteks väikeste heategevusorganisatsioonide puhul, kes teevad tõesti seda mm, nii-öelda kohapeal tööd, need mõned on just need organisatsioonid, kelle on väga keeruline saada nendest ähm, programmidest raha. ma sooviksingi teada, kuidas te soov-, üritate parandada seda olukorda, nii et enne, kui me hakkame raha raiskama, ma pean ikkagi ütlema, et et meil peab olema ähm, analüüsid, seire ja bürokraatiat tuleb vähendada. aitäh, härra Patton. ja nüüd kolleeg Dobrev. suur tänu. suur tänu mulle sõna andmast niisiis, me elame maailma ühes kõige edasiarenenumas äh, piirkonnas ja meil on väga tugev majandus ning Euroopa Liit on väga palju teinud selleks, et saavutada meie ühisturega ka ühtekuuluvuspoliitika, meie rahandusliiduga ja nii edasi. aga sellepärast, et me oleme ühes kõige tugevamas majanduspiirkonnas, siis äh, seda masendavam on näha, et äh, tegelikult ebavõrdsus on suurenenud viimaste aastakümnete jooksul Euroopas ning ja yeah kui me siin täname eh, teisi, siis ma peaksin tõesti tänama kõiki teisi parlamendiliikmeid, kes on aru saanud sellest väljakutsest ja on ka eelnevate ametiperioodide jooksul panustanud sellesse töösse ja võidelnud ähm, olukorra parandamisest, nii et ma olen väga uhke tõesti, et siin erinevate fraktsioonide esindajatega üheskoos ähm, oleme teinud tööd selleks, et nende väljakutsetega hakkama saada ja et rohkem oleks sotsiaalse kaasatuse jaoks vahendeid ning nad mõistavad, et tugevat Euroopat ei saa eksisteerida ilma selleta, et ähm, ebavõrdsus oleks väiksem ja sotsiaalne äh, kaasatus äh, suurem. ja mul on tõesti äh, privileeg, et ma saan selle teema osas kaasa töötada ja loomulikult meil on vaja rohkem vahendeid sotsiaalpoliitikate jaoks ja sellepärast ilma rahata me ei saavuta mitte midagi, aga tulemuslikkus, tõhusus on väga oluline ning ähm, tõhusus on tõesti viimastel aastatel ähm, küsimuse alla seatud sellepärast, et väga palju raha on äh, kulutatud, aga sellegipoolest ebavõrdsus mõningates liikmesriikides ja liikmesriikide vahel on ainult tõusnud, nii et minu küsimus ongi järgmine. et kas meil on piisavalt vahendeid ja, ja äh, ka on meil piisaval, piisavalt tugev mandaat äh, selleks, et ka kontrollida, kuidas neid vahendeid on kont-, kulutatud? nii et ma tean, et meil on erinevad seireprotsessid ja nii edasi. aga mina vägagi usun sellesse, et sellesse ei piisa, mis meil seni olnud, meil on vaja ikkagi meetmeid, kus me Euroopa tasandil saame ka sekkuda, kui me näeme, et rakendatud poliitikad lihtsalt ei täida oma ülesandeid nad ei saavuta eesmärke. nii et pigem see, kui et me kulutame väga palju raha ja saame väga vähe eesmärke sellega, nii et meie üheskoos parlament, komisjon ja loodetavasti ka nõukogu, et kuidas me saame rakendada meetmeid Euroopa Liidu tasandil, kus me saame kontrollida ja mõjutada äh, fondide vahendeid, nii et neid saa-, kasutatakse kiiremini ja tõhusamalt, kui seda seni on tehtud, aitäh. suur tänu. Äh, suur tänu, proua Dobrev ja ma äh, korrigeeriksin nimekirja, loen ette. koordinaator dran nehmen, dann Frau Sanders, dann Herrn Manders, dann Herrn Saturi, dann hätten wir auch. ja siis me oleme saanud põhjalikult äh, seda arutada ja nüüd kolleeg Pislaru, palun um.. suur tänu. suur tänu selle ettekande eest, ma arvan, et see on väga oluline teema paar konkreetsemat küsimust ka minu poolt ja väga lühikesed kommentaarid. kõigepealt te viitasite sellele, et et äh, oluline on see, kui palju me tähelepanu suuname just lastele ja laste vaesusele. nüüd Ursula von der Leyen ähm, lubas siis ka esimese saja päeva jooksul keskenduda just laste tagatisele. ma sooviksingi teada, et kuidas te üritate siis seda nii-öelda mahutada oma töös, kuidas see on kaasatud ka või kajastub ka ESF Plussis? see on väga oluline teema, sellepärast et ähm, laste tagatis, äh, seda peab vaatama üheskoos äh, ka rakenduspoolega nii et siin ei saa erinevaid valdkondi laiali lüüa, vaid ähm, me peaksime ikkagi vaatama, kuidas seda üheskoos rakendatakse ähm, ka liidu tasandil ja komisjon on teinud ettepaneku, et see integreeritud viis on selline lähenemine, mida kaalutakse, et kui on tegu siis riigipõhiste soovitustega ja nii edasi, nii edasi. aga kas te olete juba kaalunud seda lähenemist, et, et millised on need tulemused äh, Ehm, just laste tagatise kohta, millega juba tegeletakse ja nii edasi. nüüd teiseks, see puudutab seda tõhususe küsimust, et ma ei, ei räägi siin nii palju iseenesest sellest lihtsustamisest, vaid et sellest, kuidas sotsiaalteenused on arenenud ülemaailmselt. et praegu me räägime süsteemist, mis kõigepealt hakkab siis ehm, nüüd neid teenuseid ehm, nagu sisse ostma, kuidas nende teenuste osutamise eest makstakse ja siis meil on ka allhankijad, kes sotsiaalteenuseid pakuvad ja meil on ka näiteks olemas Ühendkuningriigist eeskuju need sotsiaalinvesteeringute mm, osakud. ja aga see on seotud vägagi äh, konkreetselt ka tulemustega. ja see on seotud ka InvestEU-ga ja ka selle neljasaja miljardiga, mis meil esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on ähm, siis ka investeeringute poolel, siin on ette nähtud ka investeeringud ka sotsiaalpoliitikateks, nii et äh, kuidas InvestEU ja ESF pluss omavahel seotud on ja, ja mm, samuti me peaksime ka vaatama neid äh, sotsiaalteenuste äh, osutamise mm, viimase põlvkonna mudelit, et kuidas see on siis ähm, siin kajastunud ka ESF pluss uues ettepanekus. ja edasi, ESF pluss on, ähm, on väga selge poliitiline seisukoht ka selle kohta, et millist Euroopa Liitu me soovime. nii et me oleme siin näiteks kohtunud ka ähm, roomade kogukonna esindajatega ning äh, nemad tõid välja äh, et nende olukord on tõesti väga keeruline ning neile jääb tunne, et vahetevahel Euroopa Liit ei saavuta neid seatud eesmärke, mis puudutab nende olukorra parandamist. nii et see ei puuduta mitte ainult raha, raha maksmist, vaid oluline on see, et me usuksime sellesse, et sellised sotsiaalinstrumendid nagu ESF pluss ei ole mingi heategevus, see on ikkagi investeering paremasse Euroopasse, aitäh. aitäh ja nüüd kolleeg Sanders, palun suur tänu, proua esimees, tahaksin kõigepealt tänada raportööri David Kaasat ja ka variraportööre no, enda töö eest selle teemaga seoses. aidata inimesi, kelle olukord on, on halb piirideüleselt ja inimesi, kes kannatavad puudust nüüd, kus külm on tulemas, on äärmiselt oluline mina tahaksin juhtida tähelepanu ühele programmile Euroopa fondide hulgast. nimelt enim puudust kannatavatele inimestele mõeldud programmile. me peame toetama nende inimeste aitamist läbi finantseerimisvahendite, selleks tuleb seda programmi lihtsustada et äh, need, kes kasutavad neid vahendeid, saaksid rahadele ligi märkimisväärselt kergemini, sellepärast et eriti väikestele organisatsioonidele see on väga keeruline ja teiseks, äh, millisel tasemel äh, neid vahendeid võiks kasutada, kohtusin toidupankade esindajatega paar nädalat tagasi, Euroopa ja Prantsuse toidupankade esindajatega Äh, Strasbourgis ja nemad äh, rääkisid mulle oma muredest, et nende rahastamisvahendid toiduabile vähenevad ja ma tahaksin võidelda selle eest, et me saaksime aidata neid ning äh, jääda selle juurde kindlaks, et enim puudust kannatavatele mõeldud vahendite osakaal oleks siiski vähemalt kolm protsenti, mitte kaks, see tundub mulle olevat täiesti äh, möödapääsmatu selleks, et aidata enim puudust kannatavaid, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Manders, palun! Thank you, chair! I will, I want all aitäh! juhataja, ma tänan ka proua Sukkovat selle ettekande eest, väga tähtis on see töö, mida on tehtud ESF-i ja ESF-i pluss, ESF plussi puhul. me räägime sotsiaalsest tõrjutusest ja siis vaatame, peamiselt noorte poole, kes on töötud. loomulikult on see oluline teema, aga me, me keskendume sellele palju. aga ma arvan, et ei ole vaja rohkem raha, vaja on ühiskonda veenda, et äärmiselt oluline on vältida sotsiaalset tõrjutust ja omada tasakaalus ühiskonda. üheks küsimuseks on see, et kas ESF-i saab kasutada ka Euroopa ühiskonna veenmiseks selles osas, et on vaja sotsiaalset tõrjutust vältida. sest muidu on meil tasakaalutu mittetoimiv ühiskond. Euroopa Liit on viimased kakskümmend aastat, eriti siseturu kontekstis, keskendunud hargmaistele ettevõtjatele, neil on olnud tohutuid eeliseid, aga töötajatel tehases ei ole olnud seda. Nad ei ole näinud, mis on need plussid toimival ühisturul või siseturul. ehk siis ma tahaksin leida viise selleks, et ühiskonda veenda sotsiaalset tõrjutust vältima. siis ma esindan ühte vanemat erakonda, kui keegi on üle viiekümne aastane ja ta kaotab töökoha, siis eh, on raske uut tööd leida, sest et inimest peetakse liiga kulukaks. meil on üks mõte mis tuleneb juba ajaloost. varem olid meil gildid, kus erinevad töötajad, see oli, oli nagu liitgild või tsunft. ja me ütlesime, et see oli selline kahetine töö, mis ähm, kombineeris oskusi, kogemusi ja tänapäevast haridust, et kui me suudame noored tuua kokku kokku väga kogenud vanemate inimestega ja nad saavad üksteiselt õppida, siis see ongi sotsiaalne kaasatus. kui noori ei austata, siis ei ole tulevikku. aga kui ei austata vanemaid inimesi, siis ei ole ka tulevikku. ehk siis tarvis on tasakaalus ühiskonda ja mul on teile siis ka küsimus, et kas sellised, ähm, kas selline paaristöö on võimalik, kas sellest räägitakse, kas selline asi võiks olla võimalik. aga just eriti, kuidas me saame ühiskonda veenda vältima sotsiaalset tõrjutust, aitäh! suur tänu ja nüüd viimasena veel kolleeg Saturi ja siis saab äh, proua Sõukova alustada küsimustele vastamisega. suur tänu ja härra Stuuri, palun. Merci, madame la présidente, merci, madame Sokova. suur tänu, proua esimees, suur tänu, äh, proua Sukova ja suur tänu, äh, härra raportöör, teie sõnavõtu eest suurepärane vahend võiks see olla selleks, et luua Euroopat, kes kaitseb, kes toetab neid, kes kõige enam puudust kannatavad sealhulgas ka äh, näidata, mida see Euroopa projekt meie jaoks tähendavad, inimesed tahavad elada, see on äh, ja vahendid peavad olema äh, hästi kasutatud ning vahendid peavad olema juurdepääsetavad. ja siis küsimused, mida kolleegid esitasid, kordan neid üle. millised on teie ettepanekud selleks, et parandada nende fondide kasutamist, muuta need kättesaadavamaks kõikidele? et äh, selle vabaneda sellest äh, liigse bürokraatia reputatsioonist, et äh, sotsiaalne telg oleks kasutatud võimalikult lähedal, mõningad struktuurid ei tea, kuidas neid kasutada. ei, ei saa hakkama sellega Äh, väga keerulisemad äh, vahendite kasutamise eeskirjad mängivad kaardid kätte ainult suurtele tegijatele, väiksed jäävad kõrvale, aga samas abi tuleks pakkuda võimalikult lähedal abivajajatele ja meil peab olema äh, aitajate võrgustik, kes tunnevad inimesi, kes abi vajavad ja millised on siis meetmed, et neid vahendeid kasutataks tõhusalt vastavalt meie kiireloomulisele vajadusele ja äh, Äh, kuidas vabaneda sellest bürokraatia taagast ja siis veel enim puudust kannatavatele antav abi, kaks protsenti tegite teie ettepaneku, Euroopa Parlament, äh, kelle jaoks on väga tähtis küsimus on, on kolm protsenti ette pannud, aga paljud tunnevad muret. Prantsuse äh, ühendused, katoliku organisatsioonid, rahvaesindused ja nii edasi on avaldanud oma muret selle üle, et vahendeid vähendavad, riigieelarve vähendab, ka piirkondlikud organisatsioonid oma toetust vähendavad ja need, kes kohapeal tegutsevad, tunnevad tõesti muret, kas meie saame vähemalt tagada selle, et me oleksime valmis kuulama seda, kui suur hädaolukord on meil käes Äh, ning äh, näidata, et me oleme valmis kuulama neid, kes häda vajavad, kes abi vajavad ning toetame neid enim puudust kannatavaid inimesi. aitäh! jaa, head suur tänu nende küsimuste ja äh, sõnavõttude, seisukohtade eest ja proua Sukova, nüüd on sõna teil. Thank you very much for your active suur tänu nende aktiivsete küsimuste ja mõningate tähelepanekute eest, ma hindan seda, et teie komisjon kinnitas läbirääkimiste mandaati, mina isiklikult olen valmis kolmepoolsete läbirääkimistega alustama. et mitte ainult ähm, parlament ja komisjon, vaid ka nõukogu peaks olema asjaga seotud ja me teeme kõik endast oleneva selleks, et esimesel võimalusel kolmepoolsed läbirääkimised käivitada. ma proovin nüüd küsimused ähm, omavahel kokku võtta, osa neist kattusid, kõigepealt eelarve ja läbirääkimis kast. Äh, ma pean ütlema, et mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised on väga keerukad, ma ei ole eriline optimist, ma ei tea, kui palju on arutelusid juba olnud Euroopa Liidu tulevase eelarve teemal. teatud tähtaegu on selle vastuvõtmiseks kehtestatud, neist on ka juba üle mindud ja tähtis on teada, kui suur hulk raha tehakse ESF Plussile kasutatavaks, kui palju on üldse Euroopa Liidul rahalisi vahendeid järgmisel perioodil, aga ma arvan, et see ei peaks ähm, hoidma meid eemal reeglite ja muude mitte finantsaspektide arutamisest, et saaks tööga edasi minna ja et me, et me üldiselt ei viibiks või ei oleks viivituses MFF-i läbirääkimiste viivituse osas see läbirääkimiste kast on väga suur, see puudutab kõiki potentsiaalselt tundlikke elemente liikmesriikide jaoks ja sel põhjusel võetakse nurksulge välja väga aeglaselt. mõned on juba kustutatud, aga paraku temaatilise kontsentratsiooni nõuded jäävad ilmselt päris lõpuni Te tõstatasite halduskoormuse küsimuse ja selle, kuidas sellest võiks üle saada. ma arvan, et me peame teadvustama, et jagatud täitmise puhul antakse suur osa vastutusest liikmesriikide kätte ja liikmesriigid on need, kes töötavad välja riiklikke norme lähtuvalt horisontaalsetest üldsätetest ning vahel on tegemist ülereguleerimisega, gold plating. Need ähm, ei anna midagi eriti juurde peale teatud kindluse äh, ametiasutustele. kuna komisjon koosolekutel alati osaleb, siis me proovime alati näidata, et osa protsessidest ja protseduuridest on lihtsama ka tehtavad. ma toon teile mõne isikliku näite, näiteks liikmesriigid teevad reeglid nii keeruliseks, et on üldse, ei olegi üllatav, et nad ei suuda üldse midagi teha. Ehm, nad ütlevad, et nad kaitsevad eelarvet, nad ehm, väldivad sellega vahendite väärkasutamist, aga see ei ole alati nõnda, sest sellega tõketa-, tõkestatakse ka rakendamist, ehk siis kui meie kolleegid lähevad näiteks seirekomitee koosolekule, kui nad räägivad äh, normidest seoses rakendamisega, siis nad proovivad alati selle mõtte välja öelda. kuidas miski kas aitab või takistab rahalistele vahenditele juurde pääseda, eriti väikestel organisatsioonidel. CPR-is, ühissätete määruses, on ettepanek, et toetuse saajatele peaks vahendid jõudma kuuekümne päeva jooksul pärast maksenõude esitamist viimasel programmiperioodil pikendati seda üheksakümnele päevale, see oli kaasseadusandjate ühine otsus, nüüd me proovime uuesti lühema tähtajaga. me teame, et väikestele toetuse saajatele, organisatsioonidele on õigeaegselt rahastuse saamine väga tähtis. samuti on võimalus kujundada operatsioone nõnda, et rakendavad asutused, toetuse saajad, organisatsioonid saavad äh, avansina makse. küll aga see tekitab täiendavaid küsimusi finantsstabiilsuse osas. samuti proovime me lihtsustada ESF Plussi äh, lihtsustada seoses lihtsustatud kuluvõimalustega, simplified cost options. ja see on asjakohane mitte ainult komisjoni puhul, kui meile saadetakse maksenõudeid kulude hüvitamiseks, aga see on asjakohane ka siis, kui leitakse, et Ähm, see vastab suuresti tegelikele kuludele, siis saab sama varianti kasutada ka toetuse saajatele hüvitise maksmisel. ma toetan ettepanekut jätkata pingutusi noorte tööpuuduse vastases võitluses, me näeme päris märkimisväärset vähenemist, Euroopas on see määr nüüd kaksteist koma üheksa protsenti keskmiselt, noorte tööpuudus aastal kaks tuhat kaheksateist noorte tööpuuduse määr Kreekas oli üheksateist koma viis protsenti, alla kahekümne protsendi. ja Itaalias on ta kõrgemgi kui äh, Kreekas. aga teame, et need pingutused ja noorte tööhõime algatus oli suur restruktureerimise katse. paljudes riikides selle rahaline toetamine viis kaasa, tõi, tõi teenuste äh, muutumise seoses noortega, aga selleks kulus ka aega. nüüd me oleme olukorras, kus me proovime kaasata kõige vähem aktiivsemaid noori Euroopas ja see ei saa olema sugugi lihtne, see saab olema raske. selleks tuleb rohkem kaasata laiemalt, kaasata partnereid, organisatsioone, erinevaid organisatsioone, kaasata neid inimesi, kes ei olegi huvitatud töö leidmisest või või kooli minemisest või oma oskuste tõendamisest mingi tunnistusega. ehk siis me teame, et ähm, ehkki see määr on madalam, siis nüüd nende järelejäänud inimeste puhul tuleb rohkem veel pingutada ja oma tulevase voliniku käe all võin juba väita, et äh, on täiendavaid mõtteid seoses noorte garantii tagasitoomisega, laiendada seda suuremaks instrumendiks, mis kaasaks rohkemaid meetmeid kui praegu. laste garantii kohta ütleksin, et see on hea ettepanek, aga selleks ei ole olemas poliitikaraamistikku, ehkki nagu öeldud, on äh, kulutusi tehtud aga see on põhinenud komisjoni soovitusel aastast kaks tuhat kolmteist lastesse investeerimise vallas, ehk siis selle pinnalt teatud lastega seotud tegevustesse investeeritakse Euroopas, aga me töötame ka välja lastegarantii, nagu ametisse astuv president on lubanud. ning see saab põhinema juba peaaegu valminud esimestel katseprojektidel või katsetegevustel millele on parlament heakskiidu andnud, ehk siis teostatavusuuring selles osas, et millised peaksid olema tulevikus sihtrühmad, kuidas neid tuvastada, millised meetmed oleks kõige asjakohasemad nende jaoks, ehk siis, et, et poliitika väljakujundamine on veel teha meil. sotsiaalse kaasatuse osas ma arvan, et meil on võimalus seda äh, erinevate meetmete kaudu käsitleda, kõikide üheteist eri eesmärgi kaudu. alati me ei jälgi seda, kuidas näiteks võetakse arvesse puuetega isikuid kõikide eri eesmärkide puhul, puudutagu see siis juurdepääsu tööturule või haridusele või sotsiaalsele kaasatusele. ma usun, et sotsiaalse kaasatuse meetmed või, või tööhõivemeetmed võivad ka viia sotsiaalse äh, kaasatuseni, kui inimestel on ikkagi teatud pädevused ja kvalifikatsioonid olemas. paar kolleegi mainisid ka enim puudust kannatavate fondi. see on mulle kõige südamelähedasem fond või rahastu, ehkki ta on väike, me oleme selle teinud väga kättesaadavaks ja kohandanud seda kõikide liikmesriikide vajadustele me oleme jätnud väga palju lahtisi võimalusi liikmesriikidele, et nad saaks valida, mis see sihtrühm on, millist toetust nad tahavad anda, kui sageli, milliste partnerorganisatsioonide või mingite vaheorganitega, ehk siis see instrument oli väga paindlik ja mul on hea meel öelda, et teatud riikides on see osutunud väga edukaks. ma võin öelda, et liikmesriigid, kes on FAD-ist äh, ehm, minimaalselt kulutusi teinud, saavad ka järgmisel programmil rohkem teha ning ka FATi hindamine sai eelmisel aastal valmis ja see näitas, et programmil kui sellisel on väga suur lisaväärtus. enim puudust kannatavate isikute fond võimaldab ka teatud kaasavaid meetmeid, aga tulevikus, kui see fond saab osaks ESF-i, ESF plussist, siis me kasutame ESF-i traditsioonilisi prioriteete. ja see, mida tehakse erieesmärk üksteist all, see lähebki nende eesmärkide täiteks, mitte mingite kaasavate meetmete jaoks, ehk siis see saab olema äh, veel üks selline väike viis, sujuvam viis jõuda nendeni, kes kannatavad enim puudust, aidata neil tagasi tulla ühiskonda ja kui see on võimalik, siis ka tagasi tööturule. ma arvan, et näiteks toidupangad ei peaks olema mures, sest et me ei vähenda summasid ja kindlasti tuleb tulemus kõrgem kui neli protsenti, mis on komisjoni eesmärk olnud ma arvan, et üks paralleelne või, või täiendav mõju sellel rahastul oli see, et partnerorganisatsioonide toetusel oleme me suurendanud nende organisatsioonide võimekusi, ka nende usku ja usaldust endasse ja ka teiste potentsiaalsete annetajate usku nendesse ning organisatsioonid, kes saavad kasuannetustest äh, on nüüd paremas positsioonis seoses vaeste aitamisega ning samuti selle fondi puhul oli kasu ka nendes liikmesriikides asjast, kui seal näiteks toidupankasid ei olnud, siis just toidupankade loomiseks. see oli üks täiendav mõju sellel fondil, nüüd on muidugi küsimus, et kuidas äh, teatud liikmesriikides toidupangad tugevamaks teha, mõnes liikmesriigis on esimest korda vastu võetud seadused selles valdkonnas ja ma arvan, et vahetu materiaalne toetus, mida antakse lastele, et see ei peaks ka piirduma mitte ainult äh, materiaalse toetuse kui sellisega, vaid sellega ka, et organisatsioonis ja sidusrühmad muutuvad tugevamaks kui me näeme, et vahendeid väärkasutatakse, siis loomulikult me ka reageerime, komisjon teeb auditeid, me kasutame vajadusel finantskorrektsiooni, me peatame makseid sõltuvalt, sõltuvalt rikkumisest ja me usume, et liidu tasandil on olemas tugev kontrollisüsteem. me näeme suuri pareng, paranemisi auditasutuste töös ja seetõttu on ka CPR-is välja pakutud, et kui on usaldusväärne auditeeriv amet, siis on vaja vähem auditeid komisjoni poolelt. nüüd sotsiaalettevõtted ja muud, muidugi mõnel liikmesriigil on rohkem kogemusi, nad teavad väga hästi, kuidas selliseid ettevõtteid luua, teistes liikmesriikides selliseid võimekusi ei ole. aga meil on olemas riikideülene koostöö praeguse perioodi ajal on üheksa teemat, mille puhul räägitakse erinevatest ühisväljakutsetest liikmesriikidel seoses sotsiaalmajanduse ja sotsiaalettevõtetega on mitmeid häid näiteid, võime peatselt jagada näiteid, häid näiteid sellest, kuidas on aidatud sotsiaalsetel ettevõtetel ja sotsiaalmajandusel käima saada ja äh, edasi töötada. ma olen nõus, et aruandlus, hindamine ja seire on tähtsad fondi kasulikkuse tõendamisel. meil on ühised väljundnäitajad, tulemusnäitajad, lühiajalised, pikaajalised näitajad selleks, et mõõta mitte ainult väljundit, mitte ainult vahetut väljundit mingi sekkumise puhul, vaid ka pikema aja tulemusi, mis on juhtunud kuue või kaheteist kuu jooksul keegi küsis ka noorte tööhõive algatuse kestlikkuse kohta. ma arvan, et sellest kahest koma viiest miljonist on üks koma üks miljonit olnud endiselt tööl pärast pikemat aega, aga ma mälu pealt neid arve täpselt ei mäleta, pean kontrollima. ma mainisin ka seiret, milles me osalesime, vahel me ka sekkume hindamine toimub ainult hiljem, ex post, ei ole vahehindamisi, aga liikmesriigid seda ei soovi. aga tulevikus hakkavad olema iga-aastased aruanded rakendamise kohta, me palume, et liikmesriigid iga kahe kuu tagant füüsilises ja rahalises mõttes annaksid aru rakendamise kohta see annab meile rohkem andmeid reaalajas. meie ühised väljundnäitajad puudutavad vanust, haridustaset, inimeste töötust ja selle kestust, sugu. me leiame, et soolises mõttes on toetus suhteliselt tasakaalus järelhindamine on näidanud, et me enam-vähem viiskümmend, viiskümmend toetame mehi ja naisi vastavalt ESF-ist. me töötame DJ Ekfiniga koostöös ehm, seoses ehm, selle ettevalmistamisega me töötame välja suuniseid, mis saavad InvestEU sotsiaalinvesteeringute osaks me leiame, et on tohutult palju võimalusi ESF Plussi kombineerida InvestEU-ga, kui sotsiaaltegevusteks on vaja mingit taristut. aktiivne vananemine, me kõik vananeme ja me leiame, et meil on endiselt tohutult ähm, jõudu teha tööd. ma võin teatud Põhjamaadest tuua näiteid sellest, et äh, sellest on saamas teatud mudel. vanemad inimesed pärast teatud vanust, sõltuvalt nende tervisest, töötavadki paralleelselt noortega ja seda on rakendatud teatud liikmesriikides. see on äh, täiesti tehtav aktiivne vananemine on midagi sellist, mida saab ESF Plussist toetada küll. liikmesriik peab otsustama, et mis on selle eesmärgi saavutamise parimaks viisiks, ma olen igati nõus, et see kogemus, mille keegi on omandanud kahekümne viie või kolmekümne aastaga töö juures, see on võrreldamatu, seda ei asenda mingi tagasiside või, või dokument töökoha toimimise kohta või mingi ametijuhend. vanemaid inimesi kasutatakse selleks, et noori, kes on küll haritud ja koolitatud, aga kes ei ole praktilisi kogemusi omavad, neid aidata, et nad saaksid kasu sellisest ühisest tööst, et selline asi leiab aset mõnes liikmesriigis. muidugi sellise protsessi kasutusele võtmine on raske meie seda teha ei saa, meil liikmesriikide suhtes selliseid volitusi ei ole. me proovime muuta asjad lihtsamaks, et selliseid asju hakataks tegema. aga ma võin öelda, et pärast kaheksat aastat ESF-i kallal saan olla rõõmus, sest et see on aidanud paljudel inimestel elu muuta. see meie moto, et kedagi ei jäeta maha sellega ESF jätkab ka järgmistel aastatel nii enim puudust kannatavate isikute toetusel, aga ka selleks, et äh, töötajatele, äh, kõrgete oskustega töötajatele pakkuda ka toetust tööturul, et me kõik peaks võitlema parema Euroopa nimel. aga tänan teile tänase arutelu eest, aitäh! suur tänu, proua Sukkova! ja mul oleks veel küsimus härra Kaasa, et kui te soovite, siis ma hea meelega annan teile võimaluse ka lõppsõnavõtuks. kokkuvõtteks soovite sõna? ei soovi, väga ei ole probleemi. suur tänu ka minu poolt, ma arvan, et väga selgelt tuli välja, kui oluline on ESF-i fond ma olen väga kaua olnud ka äh, kohalikus äh, poliitikas tegutsev ja et kui seal mingisuguseid negatiivseid arenguid äh, toimus, siis sellisel juhul just väiksemad kohalikud omavalitsused ja eelkõige just väiksemad algatused, programmid said kannatada, nii et me peame kindlasti vältima selliste arengute kordumist, aga siinkohal ma siis lõpetaksin selle ja lõpetaksime ESF Plussi teema äh, arutelu ja me jõuame vaikselt ka koosoleku lõpule lähemale ja ähm, omalt poolt meil mingeid teadaandeid ei ole peale selle, et neljandal detsembril toimub järgmine kohtumine. suur tänu osalemise eest tänasel koosolekul ja soovin teile kõigile kena õhtut ka proua Sukovale.